kallid kolleegid, mul on väga hea meel täna tervitada sada viitkümmend õpilast kolmekümne kolmest riigist. Nad osalesid Euronest School Arti kursusel. südamlik tere tulemast! kaks päeva on Euroopa Liitu riikide noored, aga ka Armeeniast, Aserbaidžaanist, Valgevenest, Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast arutanud idapartnerluse võtmeteemadel. Neil on avanenud võimalus arutada seda, kuidas noored inimesed saaksid osaleda poliitikas, kuidas võidelda energiatõhususe eest ja ma tahaksin kõiki teid, noored, tänada teie aktiivse osaluse eest aruteludes, see teie osalus oli väga kirglik debattides, nagu mulle räägiti, soovin teile kõike kõige paremat ja edu teie ettevõtmistes kuulutan kahekümne neljandal oktoobril kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal katkestatud istungi jätkatuks ja kõigepealt on meil kolleeg Stiiri küsimus, palun. ljudi prošlo kroz ulice Vukovara u koloni sjećanja na pad tog herojskoga grada išli su... sada tuhat inimest sai äh, kogunes Pukovas mälestamaks seda tõsiasja, et langes linn kakskümmend kaks aastat tagasi, see on esimene kord, kui me mälestame äh, Pukovat peale seda, kui Horvaatia liitus Euroopa Liiduga. seetõttu on äh, väike hulk äh, Horvaatia kodanikke tulnud siia sellele täiskogule osalema ning ma kutsuksin teid kõiki üles näidata meiepoolset lugupidamist nende suhtes, kes langesid Pukovas. meie peaksime kõik elama nüüd ühtses ja ühendatud Euroopas, aitäh! vielen dank herr stier für diesen hinweis aitäh, härra Stier, selle viite eest. protokoll ja kahekümne ja istungi protokollid on valmis, kui vastuväiteid pole, siis on need protokollid vastu võetud, nüüd esimehe teadaanded. Saksamaa Liitvabariigi saadikud teatasid, et Gabriele Stauner